Can... Uh, kallid kolleegid, alustagem hääletustega. kas te olete valmis hääletama? Excuse me uh,. Sorry, silence please. Excuse me. We want to begin. me tahame alustada, sest tahame ajakavast kinni pidada kas kõigil on hääletuskaart olemas, siis kõigepealt tahaksin teid teavitada sellest, et eile toimus koordinaatorite koosolek ja otsused, lõpetasime eile õhtul väga hilja ja võtsime vastu väga palju otsuseid, saadame otsused laiali päeva jooksul, seega teen ettepaneku, et kui kellelgi mingisuguseid märkusi ei ole, siis reedel kella kaheteistkümneks on äh, otsused heaks kiidetud. nagu te teate, siis täna on meil hääletus, kell kümme tuleb siia volinik Navratšitš ja siis äh, kell pool kolm läheme külaskäigule. seega lähen kohe hääletuse juurde ja alustame kolleeg Mircea Diakonu raportiga Euroopa kultuuripärandi ühtse käsitluse väljatöötamine, nagu te teate, siis äh, raport esitati kahekümne kolmandal märtsil, meil oli sada seitsekümmend muudatusettepanekut, RAN ja Regi äh, komisjon võtsid vastu arvamuse, mida me ka arvesse võtsime. aitäh sekretäriaadile toetuse eest, tegemist oli väga suure kompromissidel põhiseva, põhineva tööga ja ma tahtsin küsida kolleeg Diakonult, kas ta soovib nüüd midagi öelda või siis hääletuse lõpus. kui mitte, siis lähme kohe hääletuse juurde. muudatusettepanek, kompromiss neli, lõige üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, muudetud suulise muudatusettepanekuga number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Regi üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend Winkler, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend üks Dragici, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et on tagasi lükatud. kontrollime, nelikümmend üks. eelistan siiski kontrollida, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, vabandust. hääletus on uuesti avatud üks hääl on üle rohelistel. kas kõik on hääletanud? hääletusmasin ei tööta teil? kas te võiksite kontrollida? minge istuge kõrvale. Allora, il voto è ancora aperto. hääletus kestab veel. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend, nüüd lähme neljakümne kolme juurde, Tsagorakis nelikümmend kaks, Maragall, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend kolm, Zagorakis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss viis raportööri sulest, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nüüd nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, Lõbatška nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime palun. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. nüüd viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud heaks kiidetud, viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid ka siin peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ma olen üsna kindel, aga me võime uuesti proovida, viiskümmend kuus hääletame. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ühe häälega. viiskümmend seitse kolmkümmend seitse, Tran. kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. siis on regi soovitused kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. regi seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. regi kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, regi üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. nüüd regi, regi kümme kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, regi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, regi kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, regi kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd muudatusettepanek kuuskümmend seitse, muudetud suulise muudatusettepanekuga kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitsekümmend üks, kes on poolt, vast-, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist vastu, kümme poolt, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. Tran kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et on tagasi lükatud. Tran kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud. seitsekümmend kolm. kas peaksin aeglasemalt edasi liikuma? seitsekümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend seitse, ei, ei, vabandust, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. regi kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend üks muudetud suulise muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud Tran viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Tran kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. ma avan hääletuse, Tran kuusteist. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksakümmend kuus koos muuda-, suulise muudatusettepanekuga viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss seitse raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üheksakümmend neli, kes on poolt ei, üheksakümmend neli. ei, eelmine võeti vastu, seega läheme üheksakümne viie juurde. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksakümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üks, ei, see on tagasi võetud, sada kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud sada, kontrollime siiski. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega, sada kolm poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kuus koos suulise muudatusettepanekuga seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd kompromiss kaheksa raportööri poolt, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, nüüd sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaksteist on identne, nüüd siis sada kolmteist, Maltese, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada neliteist, Old kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada viisteist. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kaheksateist. kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu ja erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kakskümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, RAN kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu erapooletuid. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ühe häälega tagasi lükatud. Tran üheksa, kes on poolt, vastu. erapooletuid tagasi lükatud. Tran kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, tran kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, tran kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, tran neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, tran üheksateist, ei siiski kontrollime neljateistkümnendat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. tran üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud tran kolmkümmend üks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vabandust, mina arvasin, et äh, tagasi lükatud, aga tegelikult on heaks kiidetud. regi kaks, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud, regi kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud regi neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud regi viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss üheksa raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd sada kolmkümmend viis Garcia Perez, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss kümme raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, Venta, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada nelikümmend kes siin on osade kaupa hääletuses sotsialistide palvel. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, kontrollime elektrooniliselt esimest osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ma vaatasin äh, teie poole, ma ei saa aru, kas te olete poolt või vastu. ma vaatan lihtsalt vale inimese poole järelikult. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, RAN kaks, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletuid, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, RAN kolm Tran kaks. kontrollime, hääletus on alanud. heaks kiidetud kahe häälega Tran kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud vabandust, ütleb esimees. ma ei hakka kontrollima, see on selge, tran neli. kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. Tran neli. hääletus on lõppenud, kontrollime tagasi lükatud. Mm, hääled jagunevad nii võrdselt, et raske on aru saada, Tran viis. kes on poolt, vastu, erapooletuid tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, TRAN viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Mm, aga väga napilt. TRAN seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. TRAN kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Tran kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. Tran kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. Tran kakskümmend viis, Tran kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. Tran kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid, heaks kiidetud. Run kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Run kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. Run kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Run kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud Tran kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud Tran kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. me peame nüüd siia lisama veel ühe, vabandust, et seda hääletusnimekirjas ei ole numbriga Tran kolmkümmend üheksa, see soovitus on hääletusnimekirjast puudu, raportöör on vastu teen nüüd ettepaneku hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Regi neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Regi viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss üksteist raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, Vinkler, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, Tran seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus Vinkler, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, niisiis muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, Krasnodemski, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kaksteist raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolmteist raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud TRAN kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud TRAN kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. sada kuuskümmend kaheksa siis, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud sada seitsekümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd muudatusettepanek kaheksa, Zagorakis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kontrollime, hea küll. muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist poolt häält. kaksteist, ei, üksteist. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neliteist. kontrollime siis kolmeteistkümnendat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. aga ainult ühe häälega viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt B muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks, Krasnodemski, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse, Krasnodemski, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd siis kolmkümmend üks, Mara Kall, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud nüüd kolmkümmend kolm, Nekov, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, äh, neli, kes on poolt, vas-, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolm kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja nüüd lõpphääletus kogu raporti ettepaneku üle. see on elektrooniline, avan hääletuse. hääletus on lõppenud õnnitleme raportööri kakskümmend kaks poolt, mitte keegi vastu ei ole, kaks erapooletut. kolleeg Diakonale palju õnne, aitäh ka variraportööridele ja sekretäriaadile abi eest. tegemist on väga olulise raportiga. ja härra Diakonu saab sõna, palun Vreau să vă cer scuze, sorry, pentru... vabandage, palun. ma tahaksin vabandada selle suure hulga muudatusettepanekute pärast ja, ja selle suure ulatusliku töö pärast, mis oli vaja ära teha, aga see näitab, kuivõrd suurt huvi te osutasite sellele teemale ja ja nüüd minu vabandused muutuvad tänusõnadeks, nii et ma tõesti tahaksin kogu südamest tänada kõiki. Eh, aitäh, tegite ära väga hea töö. nüüd lähme järgmise raporti juurde, mis läheb hääletusele. Bogdan Zdrojevski raport kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve volitused kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks. neljandal mail esitasime seda raportit kolmkümmend muudatusettepanekut esitati kaheteistkümnendaks maiks pärast eilset koosolekut, nagu te teate. nüüd hääletame siis mandaadi üle, mis läheb eelarvekomisjoni ja täiskogule läheb see küsimus juulikuus. kas kolleeg Zdrojevski tahab midagi öelda, kui ei, siis alustame hääletusega. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? Against. poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. üksteist, see on osade kaupa hääletus, mida palusid sotsiaaldemokraadid, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid võib-olla tagasi lükatud, ei vastupidi, võib-olla vastu võetud, aga me peame kontrollima ja avan hääletuse. teine osa. muudatusettepanek üksteist, teine osa. nii, see on vastu võetud, hästi. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss üks raportöörilt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd me läheme kompromiss kahe juurde, see on järgmisel leheküljel juba, kompromiss kaks, raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja läheme muudatusettepaneku kakskümmend üks juurde, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend kaks, suuline muudatusettepanek Petra Kammervertilt, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kakskümmend neli poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd me jõuame lõike, ei, vabandust, kompromiss kolm raportöörilt, ütleb kõneleja poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd me jõuame muudatusettepaneki number üks, Truppel poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek number kaks, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt kolm, Weekend, Vike, kas te tahate kontrollida? põhjenduspunkti number kaks, hästi. põhjenduspunkt number kaks, äh, vabandust, muudatusettepanek kaks ja öö, äh, põhjenduspunkt A, hääletus avatud, hääletus lõppenud. see on vastu võetud. põhjenduspunkt kolm A, Luigi Morganalt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek number neli, viis, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus poolt vastu erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud, seitse poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd lõpphääletus kogu arvamuse kohta, elektrooniline hääletus, avan hääletuse, lõpetan hääletuse. hästi palju õnne kolleeg Strojevskile, kakskümmend üks poolthäält, kaks vastu, ühtegi erapooletut ei ole. väga head tulemused äh, meie eelarvekomisjoni raportööri jaoks. nüüd läheme viimase raporti juurde, mis meil hääletuses on, härra Diakonu raport hästi, me võime lisada juurde siia hääletuse. viimane hääletus kolleeg Strajovalt häält, selle me võime siia juurde lisada hästi ja nüüd me läheme siis edasi. võimalik äh, äh, võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele. tegemist on Diakonu raportiga, teda ei ole hetkel meie hulgas täna ja me võime kohe alustada. <laughs> basta. Amendment one eh.... siis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolm poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud neli poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud viis poolt vastu erapooletuid vastu võetud ja nüüd me jõuame kompromiss kolmeni, raportöörilt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kaheksa, Nekovilt poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek üheksa poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kompromiss number üks raportöörilt poolt vastu, erapooletuid see on vastu võetud ja nüüd me läheme muudatusettepanek viieteistkümne juurde kohe Bardicellolt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kaheksateist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend kolm poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend viis kes on poolt, kes vastu ja erapooletud. võib-olla on vastu võetud, aga peaksime kontrollima, hääletus on avatud. ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud viieteistkümne poolt, vabandust, kahekümne viie poolt, kahekümne 20 nii järgmiseks kahekümne kaheksas muudatusettepanek Krasnodebski poolt vastu elab pooletuid, see on vastu võetud, kakskümmend üheksa osade kaupa hääletus, mida taotles Rahvapartei, esimene osa eh, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend Žuloolt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend üks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on selle poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd jõuame edasi kolmekümne neljani, kus on suuline muudatusettepanek number üks, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, nüüd muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. nüüd nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nelikümmend seitse muudab muudatusettepanek suuline number nelis on vastu võetud, nüüd äh, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud viis, vabandust, see oli siis nüüd siis muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend kaheksa oi, vabandust, see on tagasi võetud, viiskümmend üheksa oli poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu, era-, erapooletuid ja see on vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuuskümmend neli, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. me avame hääletuse uuesti ja nüüd me juba sulgeme hääletuse. kakskümmend kolm poolt, kedagi vastu ega e, erapooletu ei ole. palun, härra Diakonu. praegu. Ah. mikrofonu all vicepresident. mikrofon palun härra Diaconule. Eh, când am susținut eh, acest subiect în Comisia de Cultură, kui ma otsustasin kultuurikomisjonis keela äh,, kaitsta seda teemat, siis kahjuks oli väga vähe kolleege äh, kohal. ja ma tutvustasin teile ja äh, näitasin teile ka ühte Donau deltas toodetud äh, toodet ja tookord, aga suur tänu selle hääletustulemuse eest ja ma kindlasti tutvustan teile veel teisigi tooteid, mis on samamoodi toodetud, aitäh. ja see on väga hea mõte, meid huvitavad väga teised teie piirkonna tooted. aitäh tehtud töö eest, me oleme täna väga täpsed, nüüd ootame siin volinik Navratšitši meil on äh, paar minutit nüüd pausi, enne kui ta siia saabub. Welcome, dear commissioner. tere tulemast volinikule. meil on väga hea meel, et kultuurikomisjonil on võimalus võtta siin vastu lugupeetud volinikku ja rääkida haridusest, kultuurist, spordist ja teistest teemadest, ka noorte teemast. jätkan itaalia keeles, kui lubate mul on väga hea meel, et äh, volinik täna siin on, ma arvan, et tegemist on väga olulise sündmusega ja me tahaksime selliseid kohtumisi korraldada regulaarselt kultuurikomisjoni ja pädeva voliniku ning ka nõukogu vahel. meil on praegu institutsioonide vahelised äh, suhted väga olulisel kohal, neid tuleks kindlasti veel tugevdada selleks, et tagada läbipaistvus ja selleks, et parlament ja ka nõukogu pääseks võimalikult lihtsasti ligi teabele, programmide rakendamisele, meie jaoks on kõige olulisemad Loov Euroopa, Erasmus pluss ja noortepoliitikat puudutavad programmid, ma arvan, et tegemist on teemaga, mis peaks olema Junckeri komisjonis üha kesksemal kohal. tahaksin öelda, et meie kohtumine täna kestab umbes poolteist tundi, seega on kõigil aeg sõna võtta, siis äh, saame anda teile kümneks minutiks sõna ja siis on meil küsimuste-vastuste voor. tahtsin keskenduda kolmele küsimusele, mis minu jaoks on kõige olulisemal kohal. kõigepealt üks murepunkt, mis meil siin komisjonis on, hääletasime eelarve mandaadi poolt äsja. Äh, kolleeg Zdrojevski on raportööriks selleks, et triloog saaks jätkuda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve teemal mitmeaastaste programmide raames saime olulise Erasmuse ja Loova Euroopa eelarve suurendamise, samal aga, samal ajal vähendati aga olulisel määral teisi algatusi pilootprojektide puhul näiteks, kuid me tahaksime teada, kas võime teie peale loota, et meie eest kõneleksite kahe tuhande kuueteistkümne aasta eelarve puhul ja loodame, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal loova Euroopa eelarve suureneb, kuid tõenäoliselt Äh, vähendatakse teiste projektide nagu näiteks kultuuripealinna eelarvet, mis äh, vähendab üldiselt kultuurile ette nähtud rahastust. ja me teame, et äh, me peame selle probleemi kuidagi lahendama, mis on seotud ka maksete assigneeringutega ja kulukohustuste assigneeringutega. ma arvan, et kümme junk-, Junckeri plaani punkti on problemaatilised sellepärast, et seal sõna kultuur või haridus peaaegu ei ole ja meil on ka läbivaatamine Euroopa kaks tuhat kahekümne strateegia puhul ja seega me tahame, et hariduse ja kultuuri peadirektoraat tugevdaks prioriteetide puhul Junckeri plaanis loomingulisuse ja kultuuri rolli, kultuuripärandi rolli võtsime just vastu vastavateemalise raporti, mis puudutas kultuuripärandi integreeritud haldamist ja ka haridusküsimustes tahame suuremaid prioriteete. meie jaoks on äh, siin praegu nendele küsimustele liiga vähe tähelepanu pööratud. me teame ju, et äh, sotsiaalset kaasatust, majanduskasvu, ega arukat majanduskasvu ei saa olla ilma koolist väljalangemise vähendamiseta, haridusreformideta, suurema äh, õpilaste, üliõpilaste ja õpetajate mobiliseerimiseta ning vastava koolituseta. meie jaoks on tegemist olulise punktiga, me tahame siin teiepoolset kinnitust, et te, te pöörate sellele tähelepanu. teiseks, Junckeri investeeringute plaan, kindlasti kolleegid räägivad sellest ka, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on uueks võimaluseks projektid ja platvormid, mida komisjon selle plaani raames välja pakub, me tahame teada, milline on kultuuri ja hariduse osa siin. me oleme teinud koos komisjoniga korraldanud ka seminari selleks, et äh, rääkida e-haridusest, kuid me tahame siiski täpsemalt teada, kuidas investeeringutesse saaks äh, ka hariduse sisse viia. parlament viis kultuuritööstuse sisse investeeringute plaani sinna, kus enne ei viidatud üldse kultuurile. nii et äh, komisjon ei ole täielikult neid äh, küsimusi veel kesksele kohale seadnud ja küsimus on ka selles, kuidas teie koos äh, volinik Oettingeriga käsitlete kõiki neid küsimusi, mis on seotud audiovisuaal- ja loomingumajandusega ning ka kultuurile ligipääsuga digitaalturu raames. tegemist on meie jaoks väga huvitava küsimusega ja ma toon teile välja ka terve rea küsimusi, mida me soovime tõstatada. kindlasti kolleegid ka täpsustavad neid küsimusi veel omalt poolt. me kavatseme täna minna külastama EASA agentuuri selleks, et paremini mõista millised on meie prioriteedid ja vaatame siis, kuidas neid küsimusi käsitletakse annan teile sõna, lugupeetud volinik, ja siis saavad sõna meie kolleegid, palun. suur aitäh, proua esinaine, lugupeetud kol-, kolleegid, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga suur au jälle siin olla ma ei ole siin täna mitte esimest korda. eelmisel korral mõni kuu tagasi rääkisime me üldistest horisontaalsetest teemadest ja käsitlesime selle valdko- seda valdkonda esimest korda ning ma arvan et täna on võimalus äh, samas valdkonnas sügavuti minna sissejuhatuseks tahaksin ma lühidalt puudutada kolme minu jaoks prioriteetset valdkonda. peamiselt puudutab see haridust, sellepärast et äh, viimaste kuude jooksul on hariduse vallas palju toimunud, on olnud väga huvitavaid arenguid ja samuti on ees ootamas veel mõned uued arengud, mis võivad haridusvaldkonna arengut kogu Euroopa Liidus oluliselt mõjutada. kõigepealt sooviksin teile meenutada, et üldjoontes on haridust Euroopa tasandil defineeritud kui poliitikat, mis allub tööhõivepoliitikale. seega hariduse peamine eesmärk on abistada äh, kõikvõimalikke toimuvaid protsesse, mis suurendaksid inimeste äh, tööhõive kõlblikkust ja mis parandaksid meie haridusinstitutsioone, haridusasutusi ja et need asutused muudaksid siis oma programme niimoodi, et lõpetanud oleksid tööturul oluliselt atraktiivsemad. see on praegusel hetkel väga olulise tähtsusega. ning hetkel on meil ka väga otsustav moment, praegu on just see aeg, kui me peame tegema midagi, et inimesed oleksid tööturul atraktiivsemad, lisaks on meil Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid, need on stabiilselt paigas ja võime nimetada, et hariduspoliitikas läheneme me eesmärkidele, see tähendab seda, et meil on suhteliselt head võimalused oma eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks täita. samas aga atraktiivsus tööturul ja süsteemide tõhusamaks muutmine on väga olulise tähtsusega see on põhielement eh, millele toetub meie dialoog liikmesriikide haridusministeeriumitega teisalt viimase kuue kuu jooksul oleme me olnud tunnistajateks mitmetele traagilistele sündmustele Euroopa demokraatlikes ühiskondades Pariis, Kopenhaagen ja Brüssel kus on toimunud traagilised sündmused, ekstreemsete vaadetega noored on rünnanud rahulikke kodanikke ja niisugused sündmused tegelikult viitavad asjaolule, et äh, ühiskonnas on midagi puudu või midagi on muutunud nõrgaks. see midagi on just nimelt demokraatlik äh, sotsialiseerumine mis tähendab seda, et uus nähtus haridusvaldkonnas on see, et me peaksime eelkõige uurima, missugused on need elemendid, mis on toonud kaasa avalikkuse usalduse nõrgenemise demokraatlike institutsioonide vastu, mis on need põhjused, mis tekitavad võõrandumist ja niisuguseid arenguid noorte inimeste hulgas ja mida me saaksime teha, et ekstremismi ja radikalismi vastu demokraatlikus ühiskonnas tõhusalt võidelda. siinkohal on üks võtme teemasid just nimelt koolid, haridussüsteem ja õpetajad sellepärast et koolid ja õpetajad on demokraatliku sotsialiseerumise või sotsialiseerimise peamised ajendajad, nemad saavad anda edasi demokraatlikke väärtusi, nemad saavad õpetada inimestele elementaarseid sotsiaalseid oskusi, mille tulemusena on siis õpilased tavaühiskonnas ja demokraatlikus ühiskonnas rohkem kodus, nad on, saavad tuttavaks väärtustega ja nii edasi. seetõttu meie koos Sa Läti ja Prantsuse äh, haridusministriga oleme Pariisi ja Kopenhaageni rünnakute tulemusena käivitanud uue protsessi, niinimetatud äh, post-Pariisi, Pariisi järgse protsessi. see kujutab endast arutelu haridusministritega, see sai alguse Pariisis seitsmeteistkümnendal märtsil ning selle dialoogi ja protsessi eesmärgiks on on parendada haridusasutuste rolli vahetada mõtteid ja parimaid tavasid erinevate eh, haridusasutuste ja haridussüsteemide vahel sel teemal kuidas õpetajad ja koolid saaksid demokraatlikku sotsialiseerumist parandada kuidas tegeleda ekstremismi probleemiga noorte inimeste hulgas ja kuidas saaksid siis haridusministrid kokku tulla ja teha koostööd demokraatlike väärtuste ja eh, euroopa kodakondsuse edendamiseks Euroopa kooliprogrammides. nagu ma just äsja nimetasin, see protsess käivitus seitsmeteistkümnendal märtsil, siis toimus äh, mais haridusnõukogu, nõukogus, haridusministrite nõukogus me arutasime kõiki uusi arenguid selles valdkonnas, sest äh, ametisse astuv Luksemburgi eesistuja on äärmiselt pühendunud haridusalastele protsessidele ja seetõttu meil on suhteliselt suur tõenäosus, et aasta lõpuks võetakse vastu haridusnõukogus nõukogu järeldused. selle protsessi põhielementideks on näidete toomine näidete toomine haridussüsteemidele ja anda haridussüsteemidele mingisugused alused mingid nurgakivid mille peale nad saavad rajada oma kaasava hariduse kontseptsioonid, kuidas nad saavad tuge, tugevdada kriitilist lähenemist, parandada kultuuridevahelist dialoogi ja nii edasi. kõik need nimetatud elemendid on väga olulise tähtsusega selles käivituvas protsessis ning minu kui voliniku roll, mina, on edendada liikmesriikide haridusministrite või siis ka kui on tegemist föderaalsete riikidega eh, siis piirkondlike haridusasutuste haridusjuhtide tegevust niisuguste protsesside toetamisel ja edendamisel mis toovad kaasa demokraatliku sotsialiseerumise ja demo- paranemise ja demokraatlike väärtuste uue ausse tõusmise. nüüd teine punkt mis on väga olulise tähtsusega uus areng see puudutab tihestamat koostööd kultuuridemokraatia ja välissuhete vahel. me teame väga hästi, et kui välispoliitika prioriteete ja naabruspoliitika prioriteete on üle vaadatud Euroopa Komisjoni poolt, siis siis me tegime ettepaneku välispoliitika kõrgele esindajale, et ta võtaks sinna prioriteetide hulka sisse ka mõned kultuuri ja haridusalased prioriteedid lihtsalt sellepärast, et mina olen väga veendunud, et kui maailmas valitsevad nii-öelda pehmed jõud, siis Ühendriigid, Ameerika Ühendriigid ei ole kindlasti need pehmed jõud. pehmed jõud on ikkagi Euroopa liidus meil on küll olemas meil ei ole mingeid ühtseid politsei ja sõjalisi jõude aga meil on kultuur meil on haridus meil on sport ja kõik need on väga olulised euroopa kultuurialased saavutused euroopa kultuur on tegelikult referentspunkt kõikjal maailmas euroopa haridussüsteem euroopa ülikoolid need kõik on suurepärased näited teistele riikidele ja teistele piirkondadele ja me näeme, et äh, sport võib olla vahend, mille abil saab väga soodsalt edendada Euroopa tsivilisatsiooni ja Euroopa kultuuri mõtet ja kontseptsiooni. mul on väga hea meel tõdeda, et välispoli-, välispoliitika kõrge esindaja ja tema kabinet ning naabruspoliitika volinik on tegutsenud väga konstruktiivselt nad on töötanud meie pakkumistega need meeldivad neile seetõttu on suhteliselt hea võimalus meil et teatavad kultuuridiplomaatia punktid võetakse ka Euroopa välispoliitika tulevastesse põhipunktidesse sisse. mis puudutab jär-, lähimuspõhimõtet ehk siis seda, et me ei taha liikmesriikidele mitte mingisugust, mitte midagi peale sundida ja me ei soovi ka luua mingisugust riigiülest kultuuri ja haridusalast võrgustikku, mina ei taha olla mingisugune Euroopa tasandi superminister. ainus, mis ma tahan, on koordineerida ja aidata liikmesriike nende püüdlustes. kui on niisuguseid piirkondi, kus liikmesriikide kultuuridiplomaatia on kõige tõhusam, see on suurepärane, aga on ka niisuguseid piirkondi, mis jäävad võib-olla kaugemale või mis on liiga suured ja nendes piirkondades on eriti kasu ühistest Euroopa püüdlustest, et Euroopa väli, väärtusi edendada, et demokraatlikke väärtusi ühendada, et tutvustada neile Euroopa arengupoliitikat, mis võiks olla osa nende endi arengupoliitikast ja meie arengupoliitikates on sees ka terve hulk haridus ja kultuuripoliitikate elemente ja aspekte ei tohi ka unustada et haridus kultuur ja sport võivad olla just need mille abil ehitatakse sildu riik piirkondade ja riikide vahel kus muid omavahelisi suhteid ei ole ja lõputa lõpuks kolmanda punktina tahan bologna protsessi väga lühidalt puudutada sellepärast et ma lubasin et ma annan teile ülevaate sellest mis bologna protsessis on toimunud jällegi bologna protsess võib olla meie tulevases hariduspoliitikas väga suure tähtsusega protsess niisiis esiteks lubage mul tänada Kristina Ribatskat selle raporti eest äh, bologna protsessi kohta ja samuti Ernest Maragajat teda ei ole paraku siin, teda sa-, soovin samuti tänada, tema oli kohal Jerevanis, kui me arutasime Bologna protsessi ministrite tasandil, ühest küljest on Bologna protsess olnud väga-väga edukas, sellepärast et on loodud raamistik juba neljakümne kaheksa riigi vahel, kes peavad omavahel kõrg, kõrgemat haridust puudutavat dialoogi kes üritavad Euroopa kõrghariduspiirkonna teha nähtavamaks ja eh, kes lähe, lähendavad erin- oma haridussüsteeme. samas aga oleme me silmitsi Bologna protsessis ka mitmete prot-, probleemidega, meil on tarvis mingisugust aruandlussüsteemi, sellepärast et kõik need kõrgharidussüsteemid erinevates riikides on nii mitmekesised ja nii erinevad et kui me soovime bologna protsessis mingisugust edu saavutada siis on meil tarvis mingisugust aruandlusprotsessi ja samuti peame me leidma missugused on need kõige paremad lahendused niimoodi et kõikide jaoks oleks see protsess võrdne kuidas me standardima hakkame haridussüsteemi ja haridussüsteemist antavaid tunnistusi ja kõige selle pärast on meil tarvis välja töötada uus võrdsuse kontseptsioon ja samuti me peame olema kõrghariduse vallas interaktiivsemad meil on tarvis töötada välja interaktiivsemad euroopa kõrgema hariduse süsteemid mis hõlmaksid kõiki elemente mis võimaldaksid siis need erinevate riikide haridussüsteemid teha omavahel võrreldavamaks ja ühildatavamaks. need on minu peamised ülesanded aga nüüd ma ka võin üritada vastata ka proua koosoleku juhataja küsimustele. esiteks järgmise aasta eelarve. jah. ma arvan, et peamised programmid on suhteliselt stabiilses olukorras hetkel. julgen öelda, et Erasmus plussi ja Creative Europe'i rahaline taust on, on paigas, see on stabiilne ja seetõttu võin ma kinnitada et erasmus plussi jaoks on meil olemas suurepärane eelarve erasmus plussi tulevik ohus ei ole jätkuvalt me rõhutame majanduskasvu ja töökohtade loomise olulisust mis tähendab seda et igasugused kulutused mis tehakse mis tehakse haridussüsteemile peavad alati silmas seda et parandataks lõpetajate atraktiivsust tööturul ja samuti võimaldataks juurde luua töökohti sellele peavad töö pöörama tähelepanu liikmesriikide valitsused nüüd teisest küljest me sooviksime eraldada rohkem rahalisi ressursse äh, post pariis protsessile eelkõige seepärast et me peame seisma äh, ka haridussüsteemide äh, kodakondsuse eest ja me peame toetama hariduslikke projekte mis on suunatud kodakondsusele demokraatlikule sotsialiseerumisele ja sotsiaalsele integratsioonile ja ma loodan et selle jaoks me saame samuti igati korraliku eelarve. nüüd Euroopa kakskümmend kakskümmend, ET kakskümmend kakskümmend. ET kakskümmend kakskümmend on osa äh, proua Dysoni portfellist. me teeme temaga väga head koostööd ja minu arust need kaks asja on omavahel lihtsalt lahutamatud me võime koos ja tugevas ühises koostöös jätkata, sellepärast et haridussüsteemid, kutseharidussüsteem ja tööturg on asjad, mis on omavahel nii palju seotud, nad on nii läbi põimunud, et me peame selle, nende küsimustega ühiselt tegelema, me peame ühiselt püüdlema oma eesmärkide poole, sest äh, isoleeritud viisil ja üksteisest lahus me kindlasti edu ei saavutaks nüüd äh, kultuuripärandi kaitse. ma tean, et Euroopa Parlament on võtnud väga mitu olulist algatust ja meie eelmisel kuul äh, võtsime ka kultuurinõukogus vastu äh, kultuuripärandi kaitse teatise, samuti me pöörame tähelepanu kultuuriväärtuse impordile Lähis-Idast. just nädal aega tagasi, kui ma olin Oslos Euroopa tseremoonial, siis ma tõstatasin ka selle küsimuse selle kohta, et tegelikult on kultuuripärandi kaitset tarvis tugevdada praegusel hetkel euroopa institutsioonide ja UNESCO, unesco vaheline koostöö on tugevnemas see on väga hea ja mina ootan ka võimalust teie komisjoniga selles samas valdkonnas koha koostööd teha. nüüd mis puudutab junckeri investeeringuplaani ja euroopa strateegilist investeeringute plaani siis me oleme olnud oleme arutanud Euroopa investeeringupank, investeerimispangaga ja üritanud ka liikmesriike innustada, et nad üritaksid rohkem äh, kasutada Euroopa Investeerimispangast saadavaid vahendeid, sellepärast et äh, on võimalusi in praktikakohtade rahastamiseks, VKE-de toetamiseks. võib-olla kõige raskem on haridusliku infrastruktuuri loomine ja seda seetõttu, et me saame investeerida hariduse infrastruktuuridesse, samuti piirkondlikest fondidest ja selle tõttu Euroopa investeering investeerimispank äh, peaks toetama seda et piirkondlikke fonde paremini mobiliseeritaks ja seetõttu kohalikku haridusalasesse infrastruktuuri oleks võimalik paremini ja tõhusamalt investeerida samuti rahanduslike ressursside kasutuse muutmine nende kasutamine rohkem õpetajate koolitamiseks praktikakohtade jaoks samuti ka igasuguste haridusalase teadusuuringute tegemise jaoks, sellepärast et Euroopa raha, investeerimispank oleks oluliselt rõõmsam, kui ta saaks neid ülalnimetatud tegevusi toetada. ja nüüd veel üks väike märkus minu koostööst volinik Oettingeriga, meie koostöö on suurepärane. audiovisuaalpoliitika kuulub tema portfelli. me oleme ühes ühiselt töörühmas mida juhib andrus ansip äh, mis käsitleb äh, audiovisuaalsete direktiivide moderniseerimist äh, mina olen peamiselt seotud audi audiovisuaalse meedia ja hariduse seostega ja samuti tegelen autoriõigustega ning mul on väga hea meel, et äh, lähiajal me hakkame arutama autoriõiguste küsimust, sest äh, see on ka esimene samm digitaalse ühtse turu väljatöötamisel ja ma saan, tean, et ka teie komisjon on arutanud neid teemasid, suur tänu. aitäh, volinik, selle poliitika ülevaate eest, ma arvan, et mõned nendest prioriteetidest kattuvad ka meie omadega, sest meie töötame käesoleval kuul mõne vastava küsimuse kallal, rääkisite Süüria-Iraagi kultuuri ja pärandist. see on osa ka meie teemadest ja ka kultuuridiplomaatiast, mille kallal töötame koos väliskomisjoniga. pärast anname sõna ka kolleeg Võbatškale kes räägib meile Bologna järelmeetmetest, tegemist on väga olulise teemaga, sest see tugevdab äh, haridussüsteemide võrreldavust, muidu ei ole võimalik edasi liikuda. see muudab ka liikuvust tõhusaks ja kättesaadavaks inimeste jaoks. veel üks huvitav küsimus, äh, mille teemal korraldame septembris ka kuulamise kümme aastat äh, kultuurilise ja keelelise konventsiooni loomisest UNESCO poolt läbi meie tahame seda küsimust käsitleda läbi äh, haridusaspekti ja me püüame teile anda ka vastaval teemal soovitusi ja suuniseid. alustame siis kõigepealt kolleeg Zverist ja pärast seda saab sõna proua Võbõtška, palun meil on probleeme mikrofoniga. kas keegi saaks tehnilist abi anda? ei, nüüd töötab. E, e, suur tänu, proua esineja. kõigepealt sooviksin ma tänada härra volinikku tema töö tutvustamise eest ja tahaksin lisada seda, et ta räägib sellises keeles, mida ma mõistan, mis on mulle äh, lähedane ja mul on tõesti väga hea meel selle üle, et meil on selline volinik sellel kohal. Need prioriteedid, millest ta rääkis, on igati õiged. haridust peame me vaatama meie üldisemate jõupingutuste kontekstis, et tööhõive kontekstis. koolide ülesandeks on koolitada ja õpetada inimesi, mitte ainult valmistada ette neid nende tööeluks, vaid kogu eluks. ja ma olen nõus ka demokraatliku sotsialiseerimise aspektiga, millest ta rääkis. see, mis praegu noortega toimub sellisel kriisi ajal, sellest tuleneb see, et äh, noored on muutunud passiivseks, nad ei ole integreeritud ühiskonda, avalikku ellu ja see juba iseenesest kujutab endast midagi katastroofilist. ma arvan, et Euroopal on vaja suuremat kaasatust äh, just noorte osas ja ka seda, et nad oleksid ulatuslikumalt kaasatud poliitilisse ellu ja selles osas on koolidel väga suur töö ära teha ja meie oleme just äh, esiliinil selles osas ja muidugi ega kool ei ole ainukene, kellele saab seda vastutust panna, mis puudutab noorte tõrjutust, kaasatust, et siin on oma roll etendada ka perekonnal. aga kool muidugi on selline institutsioon, mis saab osaleda selles töös. mul on väga hea meel selle üle ka, et ma kuulsin äh, seda, et me oleme peaaegu saavutanud Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, aga need eesmärgid iseenesest ei ole just väga nõudlikud. võib-olla peaksime me mõtlema selle mandaadi käigus ka selle peale, kuidas uuesti defineerida need eesmärgid, näiteks kui me mõtleme nende noorte peale, kes õpivad kõrgkoolides ja siis mõtleme vastaja, vastavate indikaatorite peale. üks peaministritest ütles alles hiljuti, et kaheksakümmend viis protsenti või rohkemgi noortest osalevad hariduse kolmandas tsüklis aga sellest ei piisa, sellepärast et see ei räägi meile midagi selle hariduse kvaliteedist. samas on ju väga palju noori, kes lihtsalt tööd ei leia ja sellepärast panevad ennast ülikooli kirja. nii et see näitaja tegelikult ei ole eriti kujukas edasi see, mis puudutab drop-out'i väljalangemist ja seda puudutavaid indikaatoreid, ka need ei ole piisavad, nii et me peaksime mõtlema selle peale, et kuidas ellu kutsuda haridussüsteemides tõhususe indeksi või mingisuguse näitaja, näitaja, mis lähtuks sisust ja mis tõesti mõõdaks hariduse kvaliteeti Euroopa Liidus nii et ma tahaksin kuulda, milline on teie arvamus just seoses selle võimalusega, kas me võiksime mõelda selle peale, et kuidagi ümber sõnastada me need eesmärgid ja need näitajad, indikaatorid, sellepärast et igal juhul, mis puudutab kolmandat tsüklit, siis mulle ei tundu, et siin on tõesti asjad paremuse poole liikunud. kolleeg Libatška, palun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 kuulata teid. mina tahaksin teha kolm märkust. kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen nõus sellega, et Bologna protsess on olnud väga oluline. see on hariduse ülesehitamise aluseks Euroopas. Euroopas on üldine arvamus, et infoühiskond on jõudnud teatud perioodi lõpule ja praegu on kõige olulisemaks küsimuseks teadmiste tsivilisatsioon. Need, kes suudavad teadmised õigesse järjekorda seada, on võitjad. Bologna protsess on väga oluline. ma arvan, et te tõite välja võrreldavuse ja konkurentsivõime erinevate haridussüsteemide puhul kui peamise protsessi osa kuid selleks, et see saaks reaalsuseks, on meil vaja suuremat erinevate süsteemide loomingulisust ja peale seda Euroopa Liidu liikuvussüsteemide seiret see on väga oluline nii õpilaste kui õpetajate puhul, me peame teadma, mis juhtub õpilastega, kes on erinevates koolides õppinud ja kas neil on võimalik leida töökohti hiljem ja kas erinevad õpingud on olnud omavahel kooskõlas. siin puudutasite erinevaid punkte peame vaatama haridust kui protsessi, mis on allutatud tööturu poliitikale. milliseid võimalusi teie siin näete, volinik? nii et me saaksime selle kahepoolse hariduse muuta praktilisemaks, ühendades õpinguid ja praktikat. ma arvan, et see ei peaks olema seotud ainult tehniliste aspektide, vaid kahepoolne õpe peaks olema laialt kättesaadav, muidu kaotame, või peaks olema laiapõhjaline, sest muidu jäävad äh, humanitaarained kahe silma vahele. ja peale selle tahaksin veel lisada, et mul on väga hea meel, et te leiate, et et äh, Pariisi äh, protsess on oluline ja mainisite äh, siin neid kahtkümmend üht punkti, millega tuli välja Prantsuse haridusminister. küsimus on selles, kuidas kasutada internetti või intranetti selleks, et võidelda džihadistliku narratiiviga mul on väga kahju, et noored on kättesaadavad peamiselt internetis, peaksime võib-olla looma spetsiaalse platvormi noortele inimestele selleks, et neid eemale meelitada internetist, kus neid ära kasutatakse äärmuslaste poolt nii et küsimus on selles, kuidas me saaksime Bologna protsessi paremini seirata ja kuidas me saaksime paremini internetti ära kasutada noorte inimeste hulgas demokraatia levitamiseks. aitäh! Is that working? Yes, good. Okay. Um, so welcome, Commissioner. Thank you for, for... tere tulemast, volinik. aitäh, et siia tulite ül-, ühtne Euroopa kultuuripärand on kontseptsioon, mille kohta minul ja kolleegidel on palju küsimusi ja kõhklusi föderalistliku ja e, emfaatilisema versiooniga sellest tuli välja teie kolleeg volinik Avramopoulos me oleme hakanud nüüd sellest lähenemisest eemale liikuma kahekümne kaheksa riigi koostöömudeli suunas. ja see on praegu reaalsuseks saamas, kas inimestele see meeldib või ei. tugevad riikide kultuurid, mis on avatud, kuid mis on siiski iseseisvad ja uhked selline lähenemine aitaks ka äärmusluse vastu võidelda. nii et minnes nüüd teoreetiliste kontseptsioonide juurest koostöömudelite juurde ning kultuurist äh, produktiivse hariduse juurde liikumine, te siin rääkisite Bolognast, mida ECR toetab ja Erasmus plussi, mida ECR väga tugevalt toetab, kuid kui me vaatame EFSit ja Junckeri plaani ja Horisont kaht kaks tuhat kakskümmend ning äh, nendega seotud kärpeid, mida ma ei toeta, siis rahastus läbi Junckeri plaani on väga piiratud paljude Euroopa Liidu liikmesriikide ülikoolide jaoks, eriti just nende ülikoolide jaoks, mis on riikide poolt kontrollitud ja ülereguleeritud. paljud neist ei saa raha laenata, paljud neist ei saa moodustada ettevõtteid või spin-off'e, nii et kuidas te kavatsete üles ehitada dialoogi ülikoolisektoritega kõikjal Euroopa Liidus ja haridusministritega Euroopa Liidus selleks, et julgustada progressi ja ligipääsu selles olulises valdkonnas, aitäh! aitäh, nüüd äh, kolleeg Mauro, palun. aitäh! suur tänu, härra Navratšitš selle eest, et olete tulnud meiega kohtuma täna hommikul ja ma tahaksin esitada teile kaks küsimust. esimene on äh, võib-olla tõesti küsimus, aga teine pigem on minupoolne mõttearendus ja ma tahaksin teada, mida teie sellest teemast arvate. kõigepealt äh, küsimus. Te rääkisite sellest, kuivõrd tähtis on kultuuri mõõde välistegevuses ja kuivõrd tähtis on kultuuridiplomaatia Euroopa Liidu poliitikas. ja kuivõrd tähtis on see, mida meie kõrge välispoliitika esindaja proua Mogherini teeb. kas te võiksite natukene detailsemast rääkida sellest kultuuridemokraatiast, kultuuridiplomaatiast, et Äh, kuidas, millise konkreetsema vormi ta võiks võtta ja milline peaks olema kultuuri roll Euroopa Liidu naabruspoliitikas, eriti just selles osas, mis puudutab selliseid küsimusi nagu rändega seonduvad küsimused ja inimeste liikuvus. teisalt Äh, tekitasid väga suurt huvi meis ja teie esimesed sõnad, eriti just see, mis puudutab tervet rida traagilisi äh, sündmusi, kasutades teie oma sõnastust, te rääkisite Pariisist, Kopenhaagenist, rääkisite Brüsselist ja väga selges tähenduses ja te rääkisite sellest, et mis puudutab Euroopa äh, väärtusi, siis erinevused muutuvad ja lõhe muutub järjest suuremaks. aga mina tahaksin omalt poolt teie nimekirjale lisada veelgi mõningad küsimused mõningad valdkonnad, kus me eemaldume järjest rohkem Euroopa väärtustest, näiteks äh, surmanuhtlus, surmanuhtluse taastamise soov mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides, kus on kavatsetud läbi viia ka konsultatsioonid selles valdkonnas ja üks riik, kus, äh, mille osas Strasbourgis me ka täiskogul seda teemat arutasime nii et tegemist on teie oma kodumaaga, teie oma riigiga ehk Ungariga ja tegemist on teie oma valitsusega, sellepärast et enne, kui te saite Euroopa Komisjoni liikmeks, kuulusite te sellesse valitsusse. nii et on ette nähtud kaks rahvaküsitlust Ungaris ja kas nad tõesti vastavad Euroopa kultuuriväärtustele kolleeg Kleesos, palun. suur tänu, ma jälgisin väga suure tähelepanuga härra voliniku öö, äh, sõnavõttu, kus me rääkisime kultuuripärandi säilitamisest, rääkisite väga palju sellest, aga te ei rääkinud üldse kultuuri loomisest ja tsivilisatsiooni loomisest teisisõnu öeldes, kui me tegeleme ainult kultuuripärandiga ja kui me ei tegele nende küsimustega, mis on praegu päevakorras ja millest tulenevalt me peaksime otsustama, kuidas kultuuri luua, kuidas tsivilisatsiooni luua, siis on see võitlus juba ette kaotatud, kui Euroopa tegeleks ainult kultuuri pärandiga ja minevikuga, siis ei oleks tema pilk pööratud tulevikku. Te ei rääkinud üldse kultuuri loomisest kui sellisest, nii et lubage, et ma kõigepealt käsitleksin siis seda kultuuripärandi küsimust. ma olen omalt poolt siin selles komisjonis väga mitu korda rõhutanud seda, et kõigepealt ja eelkõige peame me toimima niimoodi, et kunstiteosed jõuaksid tagasi oma kodumaale, sinna, kus nad on loodud. kõik see tähendab seda, et muidugi me peame toimima niimoodi, et Saksa natsiarmee poolt varastatud antiikkunsti teosed jõuaksid tagasi Kreekasse aga seesama kehtib ka kõigi teiste riikide kohta, et vee-, viino, veen-, Milo Veenus, Nike peaksid täpselt samamoodi Kreekasse tagasi jõudma ja Partenoni friis-, täpselt samamoodi, mis asub äh, Londonis. Need on minu, see on minu esimene märkus, et kunstiteosed peavad oma kodumaale tagasi jõudma. mis puudutab nüüd kultuurisisu loomist, siis selles osas tahaksin ma rõhutada seda, et ainult kodanikud, need, kes loovad kultuuri ja tsivilisatsiooni, et kodanikud on just need ja nad teevad seda ka läbi poliitika et siis, kui nad võtavad oma vaimuelu oma kätesse, nüüd, mis puudutab erinevaid uuringuid, ah, uuringuid ja õppeprotsessi, siis äh, peab, lõpp peab tulema sellele, et me lihtsalt õpime asju pähe nagu papagoid. papagoid ainult imiteerib, tal ei ole kriitilist suhtumist õpitavasse. nii et me peame lõpetama selle, et me õpime lihtsalt asju pähe, me peame edendama kriitilist mõtlemist ja väga tähtis on see, et meie koolid suudaksid täita seda rolli, mis neile on pandud ja saavutada neid eesmärke, mis nende ette on seatud tahaksin teile rääkida ühest näitest. Kreeka Ottomani okupatsiooni ajal Kreekas loodi intellektuaalseid keskusi ja ülikoole igal pool Kreeka, äh, Kreeka ter-, territooriumil ja Kesk-Aasias. et isegi rasketes tingimustes on võimalik kultuuri edendada, kultuuri luua ja siin ma tahaksin rääkida Melina Merkuurist ja sellest, mis tema tegi, te kõik tunnete teda ja tema oli see, kes Euroopa kultuurikapitali kontseptsiooni ellu kutsus Euroopas. et ei pea meil olema ainult kultuurikapital, pealinnad, vaid kultuur peab olema meil kõigis linnades ja ka väikestes külades, mitte ainult ühes linnas, suures linnas või ühes külas Euroopas. meil on vaja et kultuur oleks poliitikana, mida ellu rakendatakse, olemas igal pool, kõigis Euroopa külades. mina olen pärit ühelt Kreeka saarelt ja minu küla sellel äh, saarel on ellu kutsunud või loonud juba viis muuseumit ja praegu oleme me asutamas veel lisaks kolme muuseumit. nii et Euroopa Liit peaks tulema koha peale vaatama seda, mis me teeme, selleks et me saaksime ka Euroopa Liidu poolse toetuse nende muuseumite loomisele. nii et ma räägin praktilisest küljest ja nüüd ma tuleksin oma väga konkreetsete ettepanekute juurde, mida ma olen mitmeid kordi korranud et kogu kultuurikomisjon tuleks meile koha peale, ma kutsun teid, kannate ise Naksose saarele jõudmise kulud, aga seejärel pakume teile kõik, mis soovite selleks, et te näeksite meie riiki ja Euroopa Liit võiks toetada seda, mis me teeme ja paneks õla alla nende muuseumihoonete ehitamisele. see on üks ettepanek, mida ma olen korranud väga mit-, mitu korda, aga järgmise kuu jooksul ma kordan seda veel mitu korda, sellepärast et kuu aja pärast ma lahkun siit. ma ütlesin juba alguses seda, et ma ei ole professionaalne parlamendisaadik, mulle piisab sellest ühest aastast ja nüüd peavad tulema uued inimesed, kes hakkavad meie ideede eest võitlema no,. lugupeetud kolleeg Leesos. meil on väga suur au, et teie osalete kultuurikomisjoni töös selleks, et väljendada oma ideid ja seisukohti, kuid NATO on väga tuntud koht maailmas ja mul on väga kahju, et te meie hulgast lahkute. kuid äh, jätate seega oma koha teistele kolleegidele, sellepärast on see teie poolt ka väga suuremeelne. nüüd saab sõna kolleeg Truppel ja siis äh, teised, kes soovisid sõna. aitäh, äh, volinik et siia tulite ja meile räägite siin, ma tahtsin rääkida õpilastest, kes on ühiskonnast võõrandunud või kes lasevad ennast ära meelitada radikaalsete ideoloogiate poolt, meil on vaja islami kogukondadega koostööd teha, kui nad ei ole radikaliseerunud veel, sest nad suudavad mõjutada noori inimesi, neid juhtida ja toetada. teisalt arvan, et meil on Euroopa riikidest häid näiteid õpetajate kohta, kes on moslemi päritolu ja nende roll Euroopa koolides on väga oluline, sest kui õpilased teavad piisavalt oma usu kohta, siis ei ole nad nii suures ohus ja nad ei lange nii kergesti salafistlik kõikidesse võrkudesse, see on oluline küsimus, mida peame käsitlema ja teiseks, paljudes liikmesriikides kaevatakse praegu et Erasmus plussis ei pöörata piisavalt tähelepanu väiksematele projektidele ning rahastuse puhul eelistatakse suuremaid kooliprojekti. väiksemad kooliprojektid on nüüd ohus ja ma ei taha, et Äh, see tendents jätkuks, ma arvan, et me peame siinkohal seda kulgu muutma, ma tahtsin küsida, mida teie siin kavatsete ära teha? ja lõpuks tahtsin küsida autoriõiguse reformi kohta. Te ütlesite, et komisjon kavatseb järgmisel kuul vastava seisukoha väljastada, kuid ma tahtsin teada, selle kohta, et meil on olnud territoriaalsuspõhimõte, kuid teisalt tahame ühtset digitaalset turgu. Need kaks põhimõtet on omavahel vastuolus. kui me tahame kaitsta väiksemate territooriumite äh, sisu tootmist, siis on meil vaja muidugi territoriaalsust kaitsta. tahtsin küsida, milline on teie seisukoht praegu selles tundlikus küsimuses? aitäh annan nüüd sõna volinikule, sest küsimusi oli väga palju ja ma arvan, et ta saab nüüd äh, esimesele voorule vastata. volinik Mahmedov. Thank you very much, I try to give short and concise answers in order to, to spare some time for the, for, for more questions again <clears throat>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 Uh, mis puudutab hindamissüsteeme ja mis on kõige populaarsemad, eh, ma kohtusin eh, hariduse ja tööhõive ministritega, kes olid eh, kahese süsteemi sisse viinud ja kasutanud ja ma olen kohtunud ka nende ministritega, kes on mõelnud alles ainult selle peale, et selline süsteem sisse viia. ja ma tean, et Hollandi, Saksa, Šveitsi ja Austria poliitikute jaoks et on omad positiivsed küljed sellel süsteemil ja me peame seda kahest süsteemi veel hindama. sellepärast, et mis puudutab haridust, siis see osa on päris selge et äh, mis puudutab praktilist külge õppimist, see sõltub täies mahus sellest, kuidas tööstus, äriringkond, ettevõtjad äh, osalevad selles. ja ilmselt meil on vaja mingisugust standardimist seoses selle süsteemiga. ja Pariisi järgne protsess ja internet. me just võtsime vastu Euroopa turvalisuse agenda, mis, äh, mis sisaldab Euroopa julgeolekut puudutavaid äh, eesmärke keskpikas ja pikemas ajas, pikemas perspektiivis ja haridus on üks pikemaajalises perspektiivis äh, meile seatud eesmärkidest. edasi sisaldub seal veel andmekaitse internetikuritegevus ja kor-, korrakaitse selles osas, mis puudutab neid te-, neid teemasid, seal on paika pandud ka lühi-, lühemas perspektiivis ka ülesanded ja nii palju, kui mina tean, volinik Jurova kes äh, juhib arutelusid äh, andmekaitse valdkonnas ja tarbijakaitse osas, mis puudutab online kaubandust, et ka tema on rääkinud sellest teemast ja turvalisusest internetist, eriti selles, mis puudutab noori. austatud äh, äh parlamendisaadik Lüür minu jaoks äh, föderalism ja üldine kultuuripärand ei ole sünonüümid. Ferenc Liste näiteks, keda me kõik tunneme et see on pideva arutelu teema ungarlaste ja austerlaste vahel, et kes ta nüüd oli siis, Austria või Ungari helilooja, aga tegelikult on ta ju Euroopa helilooja sellepärast, et tema panus on just Euroopa kultuuri olnud, mitte nii palju Austria või Ungari kultuuri, vaid Euroopa kultuuri. ta on osa meie ühisest Euroopa kultuuripärandist. ja see, aga see ei tähenda föderalismi. ma kaitseksin oma seisukohta mitte kui äh, föderalismi seisukohta et haridusministrid, kultuuriministrid, eh, er-, erinevad Euroopa institutsioonid, igal pool seal me teame, mida tähendab subsidiaarsus ja kuivõrd tähtis see on. Euroopa kultuuripärand on osa regionaalsest ja rahvuslikust kultuuripärandist. see ei ole midagi homogeenset, vaid äh, see on midagi väga mitmekülgset. ja kõik see on omavahel väga tihedalt seotud, kogu see kultuuripärand ja ja sellepärast on see minu jaoks ka midagi väga väärtuslikku. nüüd, mis puudutab Junckeri investeeringute kava, me oleme liikmesriikide valitsustega ühenduses olnud ja ülikoolidega samuti ja me oleme korraldamas äh, töö, töötuba või seminari, mis leiab aset sügisel tõenäoliselt oktoobris siin Brüsselis ja me kavatseme korraldada veelgi rohkem regionaalseid selliseid töötubasid Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas, Lääne-Euroopas ja nii edasi, selleks, et edendada seda ideed, mida mida kujutab endast investeeringute idee kõrgharidusse. jah see on seotud ka väga paljude teiste teemadega, aga ma arvan, et me leiame selle jaoks ka väga head lahendused. just selles, mis puudutab paremat õigusloomet ka selles valdkonnas. härra Maura, ma arvan, et kultuuridiplomaatia, naabruspoliitika, arengupoliitika ja kultuuritegevus ja kultuuridiplomaatia nad saavad väga rahumeelselt koos eksisteerida. üks kõige suurematest saavutustest Euroopa arengus on Euroopa kultuur. ühelt poolt me saame seda veelgi enam populariseerida Eh, just kultuuridiplomaatia raames, aga teisalt saame me olla ka väga heaks instrumendiks ja vahendiks, kuidas omavahel lähendada erinevaid piirkondi ja rahvaid ja see on, mis on kõige tähtsam, tegemist on kultuuridiplomaatia näol rahumeelse diplomaatiaga. me räägime alati kunstist, tsivilisatsioonist, rahumeelsest kooseksisteerimisest, me räägime headest ja positiivsetest väärtustest, mis on tähtsad inimkonna jaoks ja seetõttu ma arvan, et, et see on väga tähtis ja ta, esitasite mulle küsimuse ka Ungari arengute eh, osas. ma lubasin teile oma kuulamise käigus, et ma saan olema täiesti sõltumatu, täiesti iseseisev oma valitsusest ja oma, oma riigist ja seetõttu ma jätaksin selle küsimuse kõrvale ja ma ei hakka kommenteerima mingisuguseid arenguid sisepoliitikas ei Hispaanias ega Rootsis, aga ei hakka seda tegema ka Ungari puhul kui seal on mingisuguseid kultuuri- või haridusteemasid Ungaris, Rootsis, Hispaanias, siis ma muidugi olen teie käsutuses selleks, et tegeleda nende teemadega väga palju erinevaid väljakutseid on erinevates liikmesriikides selles osas, mis puudutab haridussüsteemi, demokraatlikku sotsialiseerimist koolis, aga Ungari teemad ei ole osa minu äh, portfellist. härra Kleesos ma olen igati teadlik sellest, kui suure panuse Kreeka tsivilisatsioon on Euroopa tsivilisatsiooni andnud. see on Euroopa kultuuri alus, üks Euroopa kultuuri alustest. aga johtuvalt subsidiaarsuse põhimõttest ma ei hakkaks sekkuma valitsuste vahelistesse suhetesse või riikide vahelistesse suhetesse selles osas, mis puudutab kultuuriteoseid, kultuuriobjekte, kui on liikmesriikide vahel mingisugune arutelu sel teemal, kus mingid kultuuriteosed peaksid asuma, kultuuriteosed, mida kaitseb rahvusvaheline õigus, siis need valitsused omavahel dialoogi käigus arutavad seda. Euroopa Liit muidugi toetab muuseumite ehitamist regionaal- ühtekuuluvusfondist te leiate rahalisi vahendeid selleks ja ma olen täiesti veendunud selles, et kindlasti on selliseid hooneid, mis on, mille ehitamine on toetust leidnud ühtekuuluvusfondist või regionaalarengu fondist. et meil on olemas kultuuriinvesteeringud, mida toetatakse Regionaalarengu Fondist viis miljonit on vist see, see summa, see piir. ja, ja seda me praegu ka arutame, seda teemat, et seoses, mis puudutab neid toetusi. proua Tüpper, ma olen täiesti sama meelt teiega, arutelude käigus on meil väga häid näiteid Põhjamaadest selle kohta, et kuidas religioonide vahelised et teadmised sisse tuua sellesse valdkonda, ma olen täiesti nõus teiega, et rohkem, rohkem informatsiooni, paremad teadmised religioonist muudab inimesed sallimaks. kui me teame, mida reaalne islam endast kujutab, mida islamikultuur endast kujutab, siis on see täiesti erinev sellest, mida me teinekord televisiooniekraanidel näeme, eh, siis kui džihadistid džihad- või selle selles osas, mida me džihadistide suust kuuleme. ja noorte moslemite organisatsioonid, me arutame nendega, kuidas kaasata ähm, moslemi kultuuri äh, erinevatesse dialoogidesse ja aruteludesse. ja mis puudutab väiksemaid projekte, et ma arvan, et täna pärastlõunal me selgitame kõik detailid, teeme selgeks selles osas, mis puudutab seda, seda teemat, et see on tänase pärastlõuna äh, päevakorras, et millised on eesmärgid ja nii edasi, copyright, autoriõigused. ma arvan, et see oleks viga, kui me toetaksime et ühte meetodit, mida kohaldataks kõigi jaoks Euroopa Liidu kultuuris. sellepärast, et meie süsteem, copyrighti süsteem on niivõrd keerukas ja erinevad erinevate harude kaupa on ta ka väga erinev äh, kirjanduses, filmitööstuses, muusikatööstuses on ta väga erinev. mis meie jaoks on tähtis, on see, et me leiaksime õige tasakaalu tarbijate juurdepääsu vahel ühelt poolt ja teisalt loojate ja artistide tasustamise vahel teiselt poolt. me peame leidma just selles osas õige tasakaalu üks täht-, teema minu jaoks on, on see, et, et ühtne turg ja territoriaalsus, kuidas me neid koos vaatame, et just kultuurisisu tähenduses ja teine tähtis küsimus on äh, copyrighti kaasajastamine. ehk siis me peame kaasajastama copyrighti süsteeme äh, sellepärast, see on seotud ju uute arengutega digitaalmaailmas ja me peame kaitsma, suutma kaitma, kaitsta oma kõige tähtsamaid elemente või aluseid, kuidas meie copyrighti süsteem toimib. aitäh nende küsimuste ja vastuste eest. nüüd annan sõna veel viiele kolleegile, palun teha küllalt lühidalt. Petra Kammerevert. ei kolleeg Evans, palun. Um... aitäh ja suur aitäh ka härra volinikule selle tutvustuse eest, väga huvitav oli kuulata eelkõige just selle post pariisi protsessi kohta loomulikult me kõik arutame kogu aeg neid teemasid see on valdkond mis teeb hetkel väga suurt muret väga oluline on ka see et me oma kogemusi jagaksime nii hariduse vallas kui ka äh, selle vallas, mida me teeme radikaliseerumisega. mul oli väga hea meel kuulda, et te ütlesite, et te töötate igal tasandil koos haridusministritega, sest näiteks Walesis on äh, haridus suhteliselt äh, viletsus olukorras, meil on täiesti, meil on kahekeelne riik, meil on kahekeelne haridussüsteem ja ma tahtsin tegelikult küsida, et kas teie teete koostööd ka piirkondlike, kui nii võib öelda, haridusministritega? niimoodi, et ka piirkondlikud haridusministrid oleksid väga aktiivselt sellesse teemasse vallat- ka,, kaasatud. teine on keelte teema ja just vähemuskeelte teema. küsisin juba sügisel, et kuidas teie näete ette keelestrateegiat mitte ainult euroopa liidu ametlikku keelte strateegiat aga ka just äh, vähemuskeelte strateegiat ja te ütlesite et te äh, hakkate selle teemaga tööle et leida õigeid lahendused et vähemuskeeli ei diskrimineeritaks ja nii edasi. mis puudutab niisuguseid programme eelkõige just audiovisuaalses sektoris seal näiteks on keelte pingeritta panemise süsteem ja vähemuskeeled saavad oluliselt vähem vähem punkte kui nii võib öelda ja see ei ole olukord ainult mitte Velsis, vaid paljudes teisteski riikides, kus ettevõtted ei ole saanud Euroopa Liidu toetust just nimelt seetõttu, et nad ei et nad toodavad ka, toodavad ainult vähemuskeeltes, see ei ole nii, kannatavad ka ettevõtted, mis toodavad mitmekeelselt, mitmekeelseid asju ja seetõttu ma tahaksin küsida keelestrateegia kohta ja mida te kavatsete teha selleks, et ei toimuks mitte mingisugust diskrimineerimist nende vastu, kes töötavad ka teistes keeltes, mitte ainult ametlikes Euroopa Liidu keeltes. aitäh. Julie Wood Ah, okei, sorry. <laughs> vabandust. no nii, nüüd mul hakkas süsteem korralikult tööle, ütleb kõneleja ja suur aitäh, härra volinik, ma tahaksin just praegu selle osa puhul rääkida, sest et ma tahaks öelda ühte-teist identiteedist rahvuslikust identiteedist ja sellest mida kujutab endast euroopa identiteet ma tahaksin sellele kojale meenutada et kultuur on pidevas arengus kultuur ei ole midagi niisugust mis on paika pandud ja mis ei muutu kõik kes nii arvavad elavad tegelikult unistuste maailmas meie praegusel hetkel oleme oleme tipp kõigest sellest mis on varem juhtunud kõikidest kultuurilistest sündmustest kultuurilistest arengutest kõikidest nendest asjadest mis on toimunud erinevates sfäärides valdkondades kus me elame see kõik on meie kõik oleme selle tipuks ja mul on väga hea meel et minul on mitu identiteeti ühest küljest olen ma põhja inglismaalt teisest küljest olen ma inglismaalt siis ma olen ka ühendkuningriigist ja lõppkokkuvõttes olen ma veel euroopast ja olen ka maailma koga, kodanik minu arvates on väga primitiivne vaadata tagasi ja karta rahvuslikke identiteete, kui me praegusel hetkel elame maailmas, mis on nii rikkalik ja nii mitmekesine. võib-olla te ei soovi kommenteerida neid rändeküsimusi mis puudutavad eriti mõningaid riike sellest ma saan ka väga hästi aru aga me peame pöörama tähelepanu sellele ja meeles pidama et ka sisserändajad on meie kultuuri kujundanud hetkel me räägime rändega seonduvatest keerukustest see on väga olulise tähtsusega teema aga näiteks üks minu sugulastest oli äh, sisserändaja Prantsuse revolutsiooni ajast ning Nottingham, Nottinghami linn on kõvasti muutunud just nimelt seetõttu, et sinna tuli hulgaliselt sisserändajaid terve hulk inimesi väga konkreetsest ühest konkreetsest linnast saabusid nottinghami seetõttu nad ei tundnud ennast oma riigis enam liiga koduselt ja me peame tegelikult meenutama ikkagi et need sisserändajad kannatavad nad ei tunne ennast oma kodumaal enam turvaliselt ja me peame neid aitama me peame neid aitama niimoodi et nad oleksid ka valmis meie kultuuri arengusse panustama see on nüüd igatahes üks osa sellest diskussioonist mis meil tuleb igal juhul maha pidada ma olen nüüd olnud siin parlamendis ühe aasta ja mulle on jäänud mulje et kultuur on lahinguväli väga sageli siinses komisjonis öeldakse et kultuur ei ole nii oluline me peame nii palju tegelema seadusandliku tööga aga mina ei ole sellega nõus kultuur tegelikult on just täpselt see lahinguväli inimesed toimuvad olla olevat sellepärast kõige rohkem mures lähevad väga leili selles küsimustes küsimuses ja siis on veel ekstremism mis meile kõikidele väga suurt muret teeb sellepärast et toimuvad konfliktid inimesed saavad surma toimuvad terrorismiaktid inimesi piinatakse ja nii edasi kõike seda kajastatakse väga olulisel määral nii avalikkuses kui meedias ja meil on suur mure noorte pärast kes radikaalsusse pöörduvad sest et nad on meie jaoks kadunud ja ma tahaksin teada mis teie arvate kuidas me ühiselt saame ära kasutada noortes inimestes sisalduva potentsi just nimelt euroopa ühiskondade kultuuride vaheliseks dialoogiks riikide vaheliseks kultuuridialoogiks ja erinevate etniliste rühmade vahel toimuvaks kultuuriliseks dialoogiks ning samuti väga haavatavas seisus olevate riikide vaheliseks dialoogiks. siinkohal tuleks kasutada ära mitte ainult formaalharidust aga ka informaalset haridust et arendada paremini paremini humaanseid väärtusi ja tõesti vastastikune tunnustamine on kõige jõulisem ja tugevam relv mis meil on ja seetõttu ma olen väga rõõmus et te nimetasite seda ja seda et me peame kultuuri kaasama välispoliitikasse ma loodan et te jätkuvalt rõhutate selle olulisust ja loodan et seda teevad ka teised saadikud kõikides komisjonides aitäh panen nüüd härra Morgana siis härra Nekov ja siis on kõik aitäh, esimees, aitäh, volinik. mina tahaksin rõhutada ainult paari küsimust paljude hulgast. esimene küsimus. Lähen siit pisut teises suunas kui teised kolleegid. räägime Junckeri plaanist, minnes tagasi esimehe sissejuhatuse juurde ja võttes arvesse, et edu haridus ja kultuur ei ole kirjutatud selgelt Junckeri programmi sisse, nii et see on olnud pikk ja keeruline tee ja ka investeeringute teema. Teil on juba ülevaade sellest, mida võidakse pidada Junckeri plaani investeeringute puhul prioriteetseks kogu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia samuti, te ütlesite, et siin tuleb mõned asjad ümber mõelda, kuid mõned küsimused jäävad siiski õhku. ülikooli lõpetajad ja maailmas toimuvad sündmused, siis kahepoolne haridus, ma arvan, et meil on vaja tähelepanu pöörata ka koolist väljalangemisele, eriti sellel tasemel, kus kooli, kooliharidus ei ole enam kohustuslik. ma arvan, et me peaksime rahvusvahelisele konkurentsile mõtlema ja sellele, et see sõltub alati inimeste ettevalmistusest. ma tahtsin juhtida tähelepanu aga järgmisele küsimusele. ma märkisin ära teie sõnavõtus prioriteedid, mida te soovite hariduses näha ka läbi nende soovituste, mida meie toetame. ma arvan, et siin oli üks oluline rõhuasetus, mis ka minuga, minu arusaamadega on kooskõlas hariduse prioriteetsus äh, konkurentsivõime tööturul, mis on väga olulised küsimused hariduse puhul. kuid siin on ka pisut laiem küsimus hariduse kohta, mis on sama oluline. oluline ei ole mitte ainult tööle pääsemine. nii et selles küsimuses tahaksin öelda, et ma arvan, et nüüd eh, julgeoleku kõrval jääb haridus pisut eh, varjule. me tahaksime pisut rohkem tähelepanu juhtida sellele küsimusele ja ka kultuurile, sest rääkides demokraatlikest ja sotsiaalsetest väärtustest, siis tegemist on ühiste väärtustega ja peame rääkima möödapääsmatult ka koolisüsteemist sellega seoses. kui asi puutub äh, ülikoolidesse, siis ma toetan äh, seda, mida ütlesite, kuidas standardiseerida teatud äh, aspekte. ja siin on oluliseks teemaks ka kvaliteedi säilitamine, olen kindel, et ka teie soovite seda ja peame säilitama konkurentsivõimet teiste riikide ja kontinentide eest. seega kvaliteet on oluline teema ja seega ma arvan, et väga oluline on, et seda oma sõnavõtus rõhutasite, kui rääkisite ülikoolidest ja süsteemidest, mis äh, on kasutusel äh, näiteks USA-s või laiemalt ülikoolide hindamise puhul Euroopas on väga erinevad ülikoolisüsteemide õpetamine on väga erinev, kuid meil on vaja selle kohta paremat ülevaadet, ma arvan, et saate siit ka kolleegidelt veel palju küsimusi, mina lõpetan, aitäh, nüüd viimane kõneleja, härra Neikov. Уважаеми господин Наврачич, ще започна с една латинска сентенция, която гласи следното. Ma alustan äh, ladinakeelse sententsiga, mis äh, ütleb tervest kehast terve vaim. ma ei kuulnud eriti midagi spordi kohta, kuigi see on teie portfellis samuti. oktoobris te ütlesite, et te hakkate edendama ka spordi infrastruktuuride jaoks hea strateegia väljatöötamist ja samuti sporditaristute projektide jaoks. lisaks te nimetasite, et kavatsete sporti toetada kuskil kolmesada, kolmesaja miljoni euroga ja samuti planeerisite esmakordselt sellel sügisel korraldada spordinädala. siin on mul küsimus või pigem ma tahaksin teile meenutada FIFA skandaali kui neli FIFA kõrget ametnikku peeti kinni. see oli kahtlemata spordiorganisatsiooni jaoks tohutu häbi, aga samuti on see oluline ka amatöörklubidele sest et amatöörspordiklubid on just need mis peaksid edastama rahu ja inimõiguste sündumist sõnumit on väga hea et siinkohal sekkub erasmus pluss sest et erasmus pluss mängib väga olulist rolli ka spordile pühendumises sportlaslikus käitumises dopinguvastases võitluses ja nii edasi ning samuti igasugustes kokkuleppemängudes mida fifas on arutatud üks Erasmus plussi eesmärke on ka massilise sportimise edendamine ja programmi esimene hinnang on näidanud, et et inimeste kaasamine rahvasporti on suurenenud, paranenud ja et me oleme kaasanud ka partnerorganisatsioone, kuid mitte piisavalt. minu küsimus on teile niisugune. võttes arvesse seda, et me planeerime rahvaspordi edendamist, siis kuidas te esimese aasta tulemusi kommenteeriksite? teine küsimus, mis on seotud teiste programmidega, mitte ainult sellega alati eelistatakse suuremaid projekte ja väiksemad projektid teataval määral lükatakse kõrvale. tahan teada ka, mida te selle kohta arvate ja laiemas plaanis tahaksin ma teie käest küsida, mida te kavatsete tulevikus teha spordi heaks üldiselt, mida te planeerite teha saabuvatel aastatel spordi heaks Euroopa Liidus üldises plaanis? ma paluksin, et te ka võtaksite kokku kogu selle tiru, arutelu just spordi seisukohast lähtudes, sest et mitmeid kordi on rõhutatud, kui oluline on spordi roll ja kui oluline on terves keha. aitäh nende küsimuste eest. aitäh kõikidele kolleegidele panustamise eest. viimast spordiküsimust tuleb käsitleda ka viimase Strasbourgi täiskogu resolutsiooni valguses ja sport ja inimõigused on nüüd kindlasti pisut rohkem fookuses. ja septembris toimub meie esimene spordinädal. soovime teha ka selleteemalist kuulamist ja meil on ka üleskutsed Euroopa Liidu liikmesriigid kirjutaksid alla vastavale konventsioonile, igal juhul annan volinikule sõna nüüd vastamiseks. Thank you very much um.... suur tänu. jah, Pariisi protsessi järgse perioodi raamistikus me teeme koostööd äh, haridusministritega ka kõigis riikides, ka nendes, kus äh, hariduspoliitika on tõesti selles osas me teeme ulatuslikku koostööd näiteks Belgias, Ühendkuningriigis haridusministritega selles osas, mis puudutab ka regionaalset koostööd, noh näiteks äh, liidumaadega ja kui ma nüüd ei ei eksi, siis viimasel ministrite kokkusaamisel oli Šoti äh, haridusminister, kes esindas Ühendkuningriiki, mis puudutab väiksemaid keeli, siis ma arvan, et selle teema tähtsus kindlasti aitab meil ka, aitab kaasa sellele, et leida häid lahendusi autoriõiguste osas, et see ei puuduta mitte ainult õiguslikke lahendusi, vaid see puudutab ka väiksemaid keeli, vähemuste keeli, eh, erinevate keelte austamist Euroopa Liidus ja see on eh, väga tähtis teema ka ühtse digitaalturu raames. ja ma olen eh, optimistlik sellega seoses, sellepärast et üks võtmetegijatest äh, digitaalses ühises turus tuleb Eestist ja räägib eesti keelt ja see ei oleks just mitte kõige suuremaid keeli Euroopa Liidus. ja tema jaoks on väga tähtis just see keele küsimus aga ma olen veendunud selles, et me peame väga tähelepanelikult järgima, jälgima arenguid selles valdkonnas, sellepärast et ühtne turg ei tähenda seda, et see peaks kaasa tooma selle, et me ei pööraks piisavalt tähelepanu väiksemate keeltele ja vähemuste keeltele. edasi, ma olen täiesti sama meelt teiega selles osas, mis puudutab äh, sisserändajaid ja nende panust Euroopa kultuuri. ma arvan, et viim-, viimased arutelud arutelud sel teemal ei ole puudutanud seda teemat ja pigem seda turvalisuse poolt, aga kindlasti pikemaajalises perspektiivis me käsitleme neid aspekte, sisserändajate panust aga praegusel hetkel sisserändajate vood, sellega seonduvad just turvalisuse küsimused, julgeoleku küsimused ja komisjon on välja pakkunud omapoolsed äh, ideed rändepoliitika osas ja seal te kindlasti näete ka et me rõhutame hariduspoliitika tähtsust, sotsiaalse kaasamise, sotsiaalse integreerimise teema tähtsust ja kultuuridevahelise dialoogi tähtsust. ja kultuuridevahelise dialoogi roll on väga tähtis ka minu jaoks ja see on ka põhjus, mispärast ma olen kohtunud Euroopa Liidu tasandil noorsoorganisatsioonidega, ma rääkisin ka sellest, et ma olen kohtunud väga erinevate organisatsioonidega, mitte ainult poliitiliste, vaid ka kultuuriliste organisatsioonidega. ja kui ma käin kuskil liikmesriigis kohapeal, siis ma üritan kohtuda ka kohalikul tasandil Äh, kohaliku elu edendajatega, nägemaks seda, et kuidas konkreetsetes projektides on kajastamist leidnud kultuuridevaheline dialoog ja kuidas nad edendavad just seda sotsiaalse integreerimise ideed või reintegreerimise ideed, sest teinekord on tegemist ka reintegreerimisega. ja härra Morgano, jah, haridus, see ei tähenda mitte ainult äh, tööhõivet ja seetõttu ma toetan ka seda demokraatliku kodakondsuse ideed ja ma arvan, et see on üks esmaseid ülesandeid meie haridussüsteemil harida, kasvatada demokra-, demok-, demokraate meie ühiskonnas, demokraatlikke kodanikke, kes teavad, mida kujutavad endast erinevad institutsioonid ja mida, millised kohustused käivad kaasas ka kodanike ja, ja demokraatiaga ja ma olen teiega täiesti sama meelt selles osas, et Pariisi järgne protsess, mis puudutab hariduse rolli tänapäeva ühiskonnas, see ei puuduta mitte ainult seda julgeolekumõõdet. jah, praegusel hetkel see julgeolekumõõde on äh, leidnud võib-olla ulatuslikumat kajastamist, sellepärast et olukord on väga habras, aga minu jaoks hariduse põhieesmärk on koolitada demokraatlikke kodanikke. härra Mekov, teil on õigus, jah, ma ei rääkinud detailsemalt spordist ja seda sellepärast lihtsalt, et äh, me oleme rääkinud siin komisjonis juba varasemalt ka spordist ja kolmsada tuhat miljonit eurot, mis on spordile eraldatud ja septembri teisel nädalal tänu Euroopa Parlamendi algatusele leiab aset meil Euroopa spordinädal nii et ma usun, ma olen täiesti veendunud selles, et spordil on tähtis roll etendada sotsialiseerimises ja ja üks tähtis informatsioon, mis mul on meelde jäänud just kohtumistest noortega, et meil on vaja kohalikus kogukonnas just selliseid positiivseid eeskujusid selleks, et kaasata ühiskonda võib-olla natuke võõrandunumaid inimesi, sellepärast et rollimudel tegelikult on esmatähtis noorte sotsialiseerimises ja sportlased võivad olla sellisteks väga positiivseteks rollimudeliteks ja see ongi see, millele tugineb koostöö, solidaarsus, nii et ma täiesti toetan seda ideed. ja mis puudutab minu seisukohta seoses sellega, mis FIFA-s on aset leidnud, siis kui te osalesite kas see oli teisipäeval? teisipäeva õhtul äh, äh, siis äh, Strasbourgis tulin ma välja avaldusega FIFA osas, sellepärast et meil oli vastav päevakorrapunkt ka käsitlemisel ja Rahvapartei võttis vastu resolutsiooni selles osas. aga mis puudutab suuremaid ja väiksemaid projekte, siis sellest me võime rääkida pärastlõunal, aitäh! aitäh, volinik! täna oli meil väga huvitav hommikupoolik, aitäh nende väga selgete vastuste eest. ja kindlasti kohtume veel, et arutada neid küsimusi täpsemalt täna mõistsime, et peamiseks väljakutseks Euroopa ees on kultuuri- ja haridusteemalised probleemid me peame seega nendele teemadele pöörama rohkem tähelepanu, olen kindel, et seda ka teete, palume teilt seda otsustavalt teha selleks, et haridus, kultuur ja loomingulisus ning noortepoliitika, kaasa arvatud ka spordipoliitika, oleksid Euroopa poliitika keskmes selleks, et ületada probleeme keskpikas ja pikas perspektiivis. ma ei me ei peaks keskenduma ainult julgeolekule ja tööalasele mm, tööalase konkurentsivõime teemadele, hoolimata sellest, et tegemist on oluliste teemadega, seega aitäh vastava analüüsi eest. eelarve osas palume, et komisjon oleks valmis toetama esitama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanekuid ja ka pilootprojekte mida meie komisjon esitleb ja mis on väga tähtsad. ja ma arvan, et väga huvitav on ka regionaalsete kohtumiste ideed selleks, et rääkida Junckeri investeeringute kavast. ma olen kindel, et paljud riigid, kaasa arvatud ka minu koduriik, töötavad infrastruktuuri ja haridus alaste platvormide kallal ning väga huvitav oleks äh, teiega mõtteid vahetada, et näha, kuhu suunas edasi liikuda ja siin on komisjoni panus väga oluline ma arvan, et meil on veel võimalusi kohtuda nendel teemadel, aitäh, et siia tulite ja tahtsin öelda ka kolleegidele, et mm, proua Kammerevert räägib meile nüüd kinniste uste taga telekommunikatsioonistrateegia triloogist, nii et palun jääge kõik äh, kohale siia. igal juhul jätan teiega hüvasti, lugupeetud volinik ja kell äh, pool kolm on meil siis ühisvisiit ette nähtud.